suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. ja lähme edasi ja hääletuste selgitustega. Thank you. En primer lugar, sobre los fondos de inversión, tiene la palabra por un minuto el señor Kalinov. kõigepealt äh, investeerimisfondid, härra Kalinovski, üks minut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 alternatiivsed investeerimisfondid on äärmiselt olulised meie, olulise kohal meie majanduses Euroopa Liidus. selliste fondide valitsejad peavad pidama kinni asjakohastest eeskirjadest, määrustest, mis võimaldavad neil pakkuda teenuseid Euroopa Liidus, Euroopa Liidus. finantsturu järelevalve peab olema tõhus ning selleks, et seda tagada, tuleb meil kõikidest õigussüsteemi lünkadest vabaneda ettepanekute eesmärk on läbipaistvuse suurendamine finantssektoris ja selle tulemusena äh, tekib suurem usaldusväärsus ja stabiilsus nii Euroopa institutsioonide kui ka rahvusvaheliste institutsioonide tasandil ja ka kogu meie majanduse hüve, hüvanguks. suur tänu, härra Perilo! Pirillo? härra Pirillo. Teil on sõna. suur tänu, härra president. non si sente. All'emiciclo. Vado. A ver, signor Pirillo, tiene usted la palabra härra Perelho, palun jätkake bueno.. Si. Signor Presidente, il voto di... suur tänu, härra president. tänane hääletamine oli väga oluline samm Euroopa Liidus äh, regulatiiv-, ähm, alternatiivsete investeerimisfondide reguleerimise vallas äh, tänu sellele direktiivile investeerimisfondide valitsejad peavad äh, au-, pidama kinni rangetest äh, toimimisreeglitest Euroopa Liidus ja neil on vaja ka sertifitseerimist. see on esimene samm ähm, uute standardite teel ja ma arvan, et äh, selle algatuse abil aitab meil, ähm, selle algatuse abil saame me oma finantsturge paremini reguleerida. mul on väga hea meel, et Euroopa Liit on aru saanud, et meil on vaja rangeid eeskirju finantssektorili reguleerimiseks. finantskriis, hiljutine finantskriis, mille tekistas, tekitas investeerimisfondide spekuleerimine, on muutnud sellise direktiivi väga teretulnuks, see direktiiv aitab paremini kaitsta meie kodanikke, mina hääletasin kompromissi poolt ja tahaksin õnnitleda härra Gozesi selle suure töö eest, mille ta on ära teinud. suur tänu, härra Perilham ja härra Kamal. Uh, suur tänu, härra president kui me vaatasime esialgset ettepanekut kaheksateist kuud tagasi, siis paljud leidsid, et tegemist ei ole eriti kasuliku ettepanekuga. nüüd on tegemist, oli tegemist ettepanekuga, mille puhul tööstust polnud konsulteeritud, see oleks turud muutnud keeruliseks ja Euroopa investeerijatel oleks olnud väga raske investeerida mitte Euroopa Liidu fondidesse. see oleks tähendanud pensionifondide jaoks vähemaid, väiksemaid tulusid, arenguriikide jaoks paljusid raskusi ja nii edasi. ja ma olin väga mures. Õnneks, kui pärast variraportööride tööd ja suurepärast koostööd ka volinikuga ja Belgia eesistujaga jõudsime me vastuvõetava lahenduseni, mis nüüd toimib, turud jäävad avatuks, läbipaistvus on suurenenud ja Euroopa investeerijad saavad ka tulevikus investeerida turgudesse väljaspool Euroopa Liitu. me peame hoidma oma väga tähelepaneliku silma all oma arengud, et Euroopa Liidu fondide juurdepääs ei oleks piiratud, aga minu meelest oleme jõudnud vastuvõetava kompromissi kompromissini, mida ma ka toetasin. ja suur tänu, härra Dias Ramirez, raport äh, proua Andrik Jeere. suur tänu, härra president, ma hääletasin selle tähtsa dokumendi poolt ja nüüd, kui Euroopa Parlament on käsitlenud viisade viisade mitterakendamist Taiwanis. ma võin tervitada Taiwani rahvast, sellepärast et nüüd on neil võimalik Euroopa Liitu siseneda ilma viisata ja kõik äh, Euroopa Liidu äh, kodanikud, rumeenlased, bulgaarlased äh, ja küproslased saavad ilma viisata Taiwan'i reisida. ja ma arvan, et Taiwan'i rahvast võiks sellise, selle saavutuse üle tänada. proua Lunatšek, suur tänu, härra president. ka mina ja me, nagu ka minu fraktsioon, tervitavad äh, seda asjaolu, et Taiwan'i kodanikud võivad nüüd äh, takistusteta reisida Euroopa Liitu. aga nii palju, kui mina tean, Euroopa Liidus äh, ei ole mitte ükski riik tunnustanud Taiwan'i. ma ei tahaks viisade vastu olla, kuid sellises kontekstis tahaksin ma tuua välja Kosovo. kakskümmend kaks Euroopa Liidu liikmesriiki on Kosovot tunnistanud, aga meil ei ole isegi viisadialoogi algatatud Kosovoga siiani, komisjon ei ole sellist dialoogi veel alustanudki ma loodan, et volinik Malmström algatab selle dialoogi äh, võimalikult kiiresti, et ka äh, kõige noorema Euroopa riigi kodanikud saavad sama vabalt reisida Euroopa Liidus nagu Taiwan'i kodanikud. suur tänu, proua Lunatšek ja lähme nüüd äh, proua Van Bremti raporti juurde. proua Eek. proua Eek. proua Eek vabandust, härra president, härra Pöttering on küll kadunud, aga keegi ikka mind siin segab. ja jätkan rootsi keeles. Euroopa Liidu majanduse elavdamise programm äh, on instrument, mida on kasutatud selleks, et energiatõhusust parandada ja tasakaalu ja taastuvenergiat soodustada. projektid võivad oma tööd nüüd, tööga nüüd pihta hakata me räägime siin äh, neljast äh, miljonist äh, Rootsi kroonist, mis on eraldatud õigele asjale, me peame energiatõhususe projektidele hoo sisse saama, see muudab meie majanduse rohelisemaks ja muudab meid vähem sõltuvaks naftariikidest, see on äärmiselt oluline kriisi ajal. Euroopa Liit peaks selles suunas tööd tegema ja me peaksime rakendama fonde erinevates valdkondades, mida ühes valdkonnas ei kasutata ära, peaks rakendama teises valdkonnas nõukogul läks tükk aega, enne kui äh, nad said aru, et äh, sellist, äh, selline peab olema meie õige tee ja väga hea, et Euroopa Parlament jäi oma seisukohtade juurde kindlaks ja läbirääkimiste käigus me ütlesime, et äärmiselt oluline on läbipaistvus ja reeglite lihtsustamine. mul on hea meel, et Euroopa Parlament on omalt poolt andnud parima selleks, et tagada, et administratiivkulud vähenevad ja tegevused on sihipärased. suur tänu, proua Eek! You, Mr. President. Uh, Mr. President. suur tänu, härra president. eile Euroopa Nõukogu president, äh, nõukogu president Rompuy ütles, et Euroopa Liidust ei saa väljaspool, väljaspoole jääda globaliseerunud maailmas ja kui me võtame siin äh, Norra olukorra, toidustreigid Šveitsis ja nii edasi, Äh, siis tõesti tõsi, aga ta ütles, et äh, kaasaegne patriotism Euroopas on teiste riikide alandamise äh, alandamisega seotud. see pole tõsi, sellepärast et tõeline patrioot jagab kõikide vabadust ja teiste riikide väärtusi ja kui härra Rompuy läks oma teise teema juurde edasi ja rõhutas euros, et euroskeptitsism on natsiona-, sama mis natsionalism, ta peaks vaatama, millised olid äh, liitlaste eesmärgid äh, maailmasõja ajal nad riikisid kõikide äh, riikide vabaduse ja suveräänsuse nimel. just nimelt tänu selle patriotismi tulemusena Euroopa ühines ja riikide suveräänsus ja sõltumatus tagati. Euroopa Liit muutus võimalikuks ja just tänasel päeval peaksime seda meeles pidama. suur tänu, härra Hännan! ja nüüd läheme edasi oma tööga, äh, käsitleme Euroopa Liidu ja USA eelseisvat tippkohtumist. proua Andrik Jeena, teil on jällegi sõna minutiks. suur tänu, suur tänu äh, härra Barack Obama otsustas Euroopa Liidu ja USA tippkohtumisel Lissabonis esi-, äh, osaleda ja me hääletasime täna resolutsiooni poolt. väga olulised küsimused tulevad käsit-, käsitlusele ja väga palju küsimusi on käsitlusel. mõlemad osapooled peaksid ka töötama selle nimel, et ühiseid huvisid, ühiseid seisukohti finantsreguleerimise, kesk-, kliimamuutuse, terrorismivastase võitluse valdkonnas kanda. majanduse elavdamine, majanduse taastamine peaks olema kõige olulisem punkt, meie majanduspartnerlus on meie globaalse jõukuse üheks äh, käivitama panemaks jõuks. ja meil on vaja seetõttu ühiseid strateegiaid selleks, et tagada äh, jätkusuutlik kriisist taastumine, sealhulgas peaksid olema finantsreguleerimise meetmed, stiimulipaketid ja äh, eeskirjad valuuta manipulatsioonide kohta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 hääletasin selle ettepaneku vastu, sellepärast et ma arvasin, et faktid jäid kõrvale, kui me vaatame, milline on olnud immigratsioon viimase kahekümne aasta jooksul, sellel on olnud tõsised sotsiaalsed, poliitilised tagajärjed ja nüüd tahame lubada veel äh, immigratsiooni Euroopa Liidust väljaspoolt ja ma arvan, et iseäranis lõige sada kümme on üsna küüniline, seal on öeldud, et me peame toetama legaalset sisserännet riikide ja ja selleks on vaja ju piisavat informatsiooni. ja äh, ma arvan, et äh, tegelikult see soodustab ühepoolset valitsuse propagandat ähm, mitmekultuurilisuse ja massilise immigratsiooni toetuseks. kui me tahame immigratsioonipoliitika kohta piisavat äh, informatsiooni saada ja adekvaatset informatsiooni saada, siis tuleb teha tulude ja kulude analüüs ja seda immigratsioonitoetajad ei soovi. suur tänu, härra Klaas, härra Skinner!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 suur tänu, härra president, ma sattusin pisut segavusse, ma ei tea, mille, mis see eelnev sõnavõtt, kuidas see eelnev sõnavõtt puudutas Euroopa Liidu USA tippkohtumist, ma peaksin ütlema, et see resolutsioon kompromissina oli väga hea, aga paljudele meie kojas jäi mulje, et see on liiga pikk ja ei käsitle neid punkte, mida me tahaksime rõhutada. me peaksime seda lihtsustama, nii et ja, ja täpsustama nii, et majandusnõukogu küsimused piirduksid võib-olla kümnepunktise plaaniga või kolmepunktise plaaniga, nii et seda saaks kasutada, kui me lõpuks hakkame rääkima oma kongressi kolleegidega. ma arvan, et me peaksime ka arutlema sellise küsimuse üle nagu nulltariifide küsimus, praegusel hetkel Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide äh, kaubandus on selline, et me saame seda veel suurendada, konkurentsi äh, annab parandada ja sinna võiks kaasata ka põllumajanduse, aga igal juhul ähm, oleks selline lähenemine soodu, soodus ja parlament ei peaks ootama, kuni administratsioon äh, otsustab, mida me asume tegema, me peaksime ise päevakorda koostama. see on kõik väga tore ja ma hääletasin selle poolt, sellepärast et et ma pidin seda tegema, ma olin üks läbirääkijatest, aga sellel on, resolutsioonil on siiski ka oma puudused ja kolleegid, ma arvan, et me peame tervitama oma kolleege äh, selleks, et meie ja, ja meeles pidama, et tulevikus tuleb meil oma tööd teha paremini suur tänu, härra Skinner. härra Klaas, tõesti üks protseduuriline küsimus, ma tegin ühe vea. ma tegelikult soovisin sõna võtta Euroopa Liidu USA tippkohtumise kohta ja tegelikult nüüd, kui te lubate, ma räägiksin sellest. kuidas? Teie häälte seletus oli vale, hea küll, võtke siis sõna. suur tänu, president, mina hääletasin raporti neljateistkümnenda punkti vastu Euroopa Liidu USA suhteid käsitlevas raportis, sellepärast et seal öeldakse, et me peame kahekordistama oma jõupingutusi selleks, et leida Küprose küsimuses äh, Türgi ja Kreekaga jätkusuutlik äh, lahendus. ma arvan, et see on häbiväärne, sellepärast et tegemist on Euroopa probleemiga, kus Türgi okupeerib ebaseaduslikult Küprose põhjaosa, mikspärast peab USA sekkuma, USA-l ei ole miski, midagi pistmist selle küsimusega. USA soovib Euroopa Liitu õhutada Türgit Euroopa Liitu astuma, aga seegi on problem-, problemaatiline. kui me räägime põhisead- äh,, Küprose ühendamisest, siis üks eeltingimus selleks on loomulikult, et Türgi võtab oma väed sealt välja. Euroopa Parlamendi raportis sellisest asjast kõneldes tunnistame me täiesti de facto ebaseaduslikud mm, okupatsiooni Küprose territooriumil. suur tänu, härra Klaas ja nüüd läheme edasi broneeringu infoga ja jällegi proua Andrikiene, üks minut. suur tänu, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest minu arvates on Euroopa Liidu, Euroopa Parlament näidanud et me soovime kaitsta turvalisust, võidelda terrorismi ja piiriülese kuritegevusega tõsiselt. samuti võtame tõsiselt oma suhteid USA, Kanada ja Austraaliaga. pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus, peab Euroopa Parlament nüüd oma nõusoleku andma ka Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelistele lepingutele, mis puudutavad broneeringu andmete edastamist seetõttu kasutagem ära vastutustundlikult seda pädevust. Euroopa Parlament on juba otsustanud kümnendal mail käesoleval aastal hääletust edasi lükata seoses USA, Kanada ja Austraaliaga sõlmitavate lepitu, lepingutega. seetõttu tuleb nüüd tagada see, et kui kõik vaidlusküsimused on lahendatud, anname rohelise tule ka uutele lepingutele üle Atlandi. tänan! suur tänu ja läheme nüüd Innovaatika partnerluse juurde ja härra Kaczmarek soovis sõna. suur tänu, härra president. innovaatiline Euroopa Liit on väga oluline projekt Euroopa Liidule Poznanis, Velkopolska regioonis on juba innova-, Innovaatika päevi mõnda aega organiseeritud ja tõesti, küsimus on oluline nii kohalikul, regionaalsel kui ka Euroopa tasandil ja seetõttu hääletasin nimetatud algatuse poolt. arvan, et me peaksime kõik kaasa aitama Innovaatika tõhustamisele, see puudutab meie kõigi tulevikku, suur tänu! suur tänu! ja nüüd OSC, palun, proua Andrik Jene. suur aitäh, hääletasin selle väga olulise resolutsiooni ettepaneku poolt, sest ma usun, et Euroopa Liidu roll OSCE-s on väga tähtis selleks, et saavutada selle organisatsiooni seatud eesmärke. tahaksin seetõttu rõhutada, et et Euroopa Liit ja OSCE, kuigi nad on erinevad struktuurid, juhivad neid samad põhimõtted, nad austavad mõlemad sarnaseid väärtusi, inimõigusi ja seetõttu toetan Kasahstani toetamist, võtamist kinni pidamaks OSCE põhiväärtustest, arvestades eelseisvat tippkohtumist eelkõige rõhutaksin siin sõnavabaduse tähtsust. OSCE tippkohtumisega samal ajal toimub ka kodanikufoorum, mis peaks toimuma igasuguste takistusteta. OSCE on organisatsioon, mis peab kalliks inimõigusi ja seetõttu on ta ka oluline Euroopa Liidule. ja nüüd demograafilised probleemid, Toomas Manni raport kes soovib sõna? proua Rantsulli. suur tänu, härra president. hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, sest see peab aitama lahendada tulevikus demograafilisi probleeme, teeb huvitavaid ettepanekuid. me peame panustama eelkõige noortele, kes on kasvu allikaks noored tuleb paremini integreerida tööellu, nende väljaõpe aitab kaasa nende kutseoskuste arendamisele. samuti on vajalikud peretoetusmeetmed. tähtis on rõhutada neid artikleid, mis räägivad pereväärtuste edendamisest ning samuti tuleb elanikkonna vananemise küsimusega tegeleda, seetõttu on tähtis pensionisüsteemide läbivaatamine. Spinelli on öelnud, Euroopa Liidu loomine sõltub sinust, seega raport on selle, seetõttu väga asjakohane. järgmine sõnavõtja, palun. suur tänu. viimaste aastakümnete demograafilised muudatused on välja toonud vajaduse demograaf-, meie sotsiaal- ja pensionisüsteemide reformi järele, meie süsteemid peavad olema elujõulised, samuti peab olema meil elujõuline immigratsioonisüsteem, me oleme näinud, et inimesed on soovinud varakult pensionile minna, seetõttu on vähenenud elanikkonnarühma viiskümmend viis kuni kuuskümmend eluaastat osalust tööturul ja eh, tegelikult tuleb eh, erinevate vanuserühmade esindajate kaasamist tööturul toetada ning arvestada ka immigratsioonipoliitikaga, mis võimaldab meil tulevikus elanikkonna vananemisele vastu seista. suur tänu, härra Kaczmarek. suur tänu, härra president. hääletasin härra Mani raporti poolt see kõneleb demograafilistest väljakutsetest, tegemist on olu-, olulise ja hea tekstiga, teema on väga ajakohane, oluline on see, et vanuse põhjal ei tohi diskrimineerida, võimaldades ligipääsu ta-, kaupadele ja teenustele, e, ja tähtis on ka solidaarsuse aspekt ühiskonnas, põlvkondade vaheline solidaarsus. vanemaealisi ei tohi diskrimineerida nende vanuse tõttu Euroopa Liit keskendub eelkõige või peaks keskenduma eelkõige noortele ja see on hea, aga teisest küljest ei tohi ära unustada ka neid, kes on juba oma panuse Euroopa Liidu ülesehitusse andnud. suur tänu, proua Harkin! suur tänu, härra president, toetan täielikult Manni raportit ja usun ka, et solidaarsus põlvkondade vahel on sama tähtis kui solidaarsus liikmesriikide vahel. tahaksin kolme asja rõhutada. vaadake äh, artiklit kakskümmend neli, kus räägitakse kohustusliku pensioniea kaotamisest. teisest küljest äh, peab ikkagi pensioniiga äh, kehtestatud olema, et inimesed, kes soovivad pensionile jääda, saaksid ka oma väljateenitud pensioni kasutada. väga oluline on minu jaoks ka pereväärtused äh, ja artikkel kakskümmend viis, perehooldus, seal räägitakse võimalusest valida, kas jääda koju ja hooldada pereliiget või mitte. seda tööd tuleb samuti väärtustada ning peredel peab olema ka ligipääs äh, sotsiaalvahenditele ja, ja pensionile. oluline on ka noorte kaasamine, need, kes on neli kuud või rohkem olnud äh, tööta, nendele tuleb anda võimalus töötada, nad tuleb integreerida ühiskonda, solidaarsus on väga tähtis, iseäranis praeguses majandusolukorras. tänan. suur tänu. ja proua Marko Naite nüüd, palun. aitäh, president. mina hääletasin selle raporti poolt. Toomas Manni raport räägib solidaarsusevahelisest solidaarsusest ja kui me tavaliselt räägime demograafilistest äh, probleemidest, siis räägime ikka Euroopa Liidu noorusest, aga siin räägitakse kõikidest põlvkondadest ja, ja äh, nendega seotud probleemidest, nii tööhõivest, äh, tervishoiuprobleemidest, kui me soovime nendele probleemidele lahendusi leida, siis loomulikult tuleb tänada neid põlvkondi, kes on juba oma panuse Euroopa Liidu ülesehitusse andnud, tuleb äh, neid väärikalt kohelda, aga me peame arvestama ka muutuva majandusolukorraga. me peame parandama mitte ainult Euroopa Liidu perepoliitikat, aga ka äh, tõustama haridussüsteemi, äh, toetades mitteametlikku haridust, haridussüsteemi ning noorte võimalusi tulla tööturule. suur tänu proua Morgonaite ning härra Hännan. härra president, demograafid ütlevad meile, et selleks, et äh, ühiskond oleks jätkusuutlik, peab olema iive e, e, kaks koma üks last naise kohta. Euroopas on ainus riik, kus tõesti on jätkusuutlik iive, see on Albia, Albaania, võib-olla Türgi ka, aga Türgi ei ole veel Euroopa Liidus. muide, ühe Euroopa, vabandust, ÜRO äh, aruande järgi kaotab äh, Euroopa järgmise neljakümne aasta jooksul peaaegu sada miljonit elanikku. midagi tuleb teha. aga tegelikult praegusel hetkel me ei saa midagi teha, sündimus langeb. aga miks? miks on asjad niimoodi läinud? kuidas me oleme selle, selleni jõudnud? loomulikult äh, toimub väga palju äh, meie ümber, me peame võib-olla rasedusvastaste vahe, äh, vahendite kasutamise peale mõtlema, pikaealisuse peale mõtlema, aga üks osa probleemist on minu meelest see, kuidas meie riigid laienevad, riigisektor laieneb, surub kokku erasektori mõelge sellele, kuidas on korraldatud sotsiaalhooldus, laste hooldus, meie oleme muide esimesed põlvkonnad, kes on nüüd andnud äh, oma järelkasvu täielikult riigi äh, ja pere ka täielikult riigi kätesse. ja nüüd me peame lihtsalt leppima sellega, et ilmselt sada miljonit inimest äh, jääb sündimata. ja muide, ma arvan, et seda kõike ei saa lahendada mingisuguse tööhõivemäärusega. suur tänu ja nüüd härra Carvalho raport teadusuuringute raamprogrammide rakendamisest. härra Massaros. suur tänu, härra president. tervitan komisjoni ettepanekut, nimelt seda, et on on vaja teadusuuringute programme lihtsustada. lihtsustatud metoodikaga on võimalik lihtsamini raha taotleda ja samuti peab tunnistama, et ebakindlus haldussüsteemis on suurenenud, meil on vaja mingisugust usaldusväärset süsteemi, kus ei hinnata mitte ainult teadustulemusi, vaid kus vähendatakse ka bürokraatiat. loomulikult sellega on seotud teatud riskid, aga eh, kui kontroll on liiga jäik, muutub kogu süsteem kohmakaks. innovatsiooni ja teadusuuringute jaoks on võimalik taotle-, peab olema võimalik raha taotleda lihtsamalt. suur tänu! ja nüüd härra Kalinovski suur tänu, härra president. meil on vaja investeeringuid eelkõige haridusse, inimkapitali, innovatsiooni. see aitaks meil uusi tehnoloogiaid välja töötada selleks innovatsiooni investeerida, tuleb subsideerida teadusuuringuid. ma räägin teadusuuringute raamprogrammist, mis tegelikult on ainulaadsed maailmas sellise teadusuuringute toetamise kaudu on võimalik oma konkurentsivõimet maailmas suurendada, sellega on võimalik töökohti luua ning kõikide eurooplaste elujärge parandada. meil on vaja ka raamprogrammis kehtestada kõige kõrgemad nõuded, nii et me saaksime ühtlustada, lihtsustada haldusprotsesse, see teeks ligipääsu rahastamisele teadusuuringute jaoks lihtsamaks ja sellepärast ma hääletasingi nimetatud raporti poolt. suur tänu ja nüüd härra Perillo. palun. härra president. toetusele ligipääsu lihtsamaks tegemine raamprogrammides oleks oluline stiimul Euroopa tootmisele, selleks, et konkureerida maailmaturul. meil on vaja sellise eesmärgi saavutamiseks ka teatud vahendeid, nimelt on vaja toetada VKE-sid, mis on tegelikult kõikide liikmesriikide majanduse aluseks. praegusel hetkel see ei toimi, VKE-del ei ole lihtsalt ligipääsu vajalikele ressurssidele, et oma tootmistaset tõsta. raportöör tõi välja ka selle, et ähm, nimetatud hääletus oli väga ajakohane, kuna mm, see langeb kokku seitsmenda raam, teadusuuringute raamprogrammi vahearuandega. suur tänu raportöörile tehtud töö eest, suur tänu ja nüüd proua Marko Naite suur tänu, president. mina hääletasin selle dokumendi poolt, selleks, et lihtsustataks ligipääsu teadusprogrammidele. kahjuks ma ei osalenud debatis täiskogul, aga ma mõistan raporti tähtsust. selle vastuvõtmine on ainult teretulnud kõigile Euroopa Liidu liikmesriikide teadlastele peavad olema loodud võrdsed tingimused teadusuuringute programmides osalemiseks. see ei puuduta mitte ainult ühte või, või teist liikmesriiki, see kõik toimib meie ühistes huvides. siiani on olnud eelistatud vanemaid liikmesriike rahastamisel uutele liikmesriikidele ja nüüd oleks tähtis erapooletu teadusprojektide rahastamine kõikide eh, teadlaste jaoks, sest teadurid saavad anda ühiskonnale lisaväärtuse mitte ainult ülikoolides, vaid ka mitmesugustes mittetulundusorganisatsioonides. kõik peavad saama teadus, peavad saama võimaluse teadusprogrammides osaleda ja nüüd proua Harkin, loomakasvatuskriis mina toetasin resolutsiooni ettepanekut. Äh, volinik ütles, et, et vajaduse korral on ta valmis äh, sekkumismeetmeid rakendama, aga meil peab ikkagi olema loomakasvatajatega mingisugune kindlus loodud, me teame, et äh, hinnad on tõusnud osaliselt spekulatsiooni tõttu ja mul on väga hea meel, et nüüd on võetud vastu need muudatusettepanekud, kus nõutakse komisjoni viivitamatut reak-, reageerimist GMO-de küsimuses, meil peab olema kontroll GMO-de üle ja me peame need küsimused lahendama. me kuulsime ka, et kui kalliks läheb maksma Euroopa nõudmiste igasuguste eeskirjade täitmine, aga võib-olla kõige tähtsam e, küsimus puudutab e, toiduahel, et eile avaldas Kontrollikoda suhkrusektori e, raporti ja üks soovitus oli see, et hinnakujundamine peab alluma komisjoni pidevale järelevalvele ning komisjoni liikmesriigid peavad tagama selle, et eh, sektoris rakendatakse asjakohaselt konkurentsiõigust, mm, et tarbijale oleks mõistliku hinnaga võimalik osta suhkrut. see ei puuduta mitte ainult suhkrusektorit, vaid kogu toiduainete tootmist üldse. suur tänu, proua Harkin ja nüüd härra Perillo ma tänan, härra president. mina hääletasin resolutsiooni ettepaneku poolt, sest praegu me näeme Euroopas kriise ja kriisid puudutavad ka loomakasvatussektorit. põhjused on siin mitmesugused. kõigepealt öö, äh, on eh, kitseliha nõudlus vähenenud, samas on kasvanud muude lihade import Euroopa Liitu ja kõik see eh, mõjutab meie loomakasvatussektorit. mõelgem kas või juustu- ja piimasektoris valitseva kriisi peale, nüüd teraviljahindade volatiilsus spekuleerimise tulemusena. Eh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates me peame ühise põllumajanduspoliitika reformimise raames põhjalikumalt neid küsimusi käsitlema ning eh, kaotama põllumajandussektorites, kõigis sektorites hindade eh, volatiilsuse. ma palun komisjonil kiiremini välja pakkuda meetmed, mis võimaldavad eh, ka ühisel turukorralduses kõikides sektorites kriisidele kiiremini reageerida. härra Kelly. Uh, mina hääletasin selle raporti poolt ja olin rahul mõningate aspektidega, millele volinik juhtis tähelepanu. kõigepealt Kontrollikoda raport eile mõistis hukka komisjoni tegevuse ja ütles, et kaks koma üks miljardit on hüvituseks makstud, ettevõtted on sulatud ja meie suhkrutööstuses ainult kaheksakümmend viis protsenti oleme isevarustavad. nüüd ma olin siin põllumajandusseminaril, kus räägiti sellest samast. eriti kala, mis tuleb Vietnamist Euroopa Liitu, võib olla isegi saastunud. ja loomakasvatussektoris on samad probleemid. kolmandad riigid ekspordivad saadusi Euroopa Liitu, võivad seda teha eelistingimustel võrreldes tootjatega Euroopa Liidus. Euroopa Liidul vältimatu eeltingimus on kõik need asjad lahendada, tagada, et ühesugused normid ja regulatsioonid mm, kontrollid kohalduksid nendele toodetele, mis tulevad kolmandatest riikidest Euroopa Liitu võrdsetel alustel Euroopa Liidu oma toodanguga. ma tänan, härra Kelly sellega me oleme hääletusselgitustega lõpule jõudnud, istungi protokoll jagatakse laiali ning kinnitatakse järgmisel istungil. ja